päevakord, esimeste konverents on vastavalt äh, kodukorra artiklile sada nelikümmend üheksa äh, kehtestanud meie päevakorra, mis on teile ka välja jagatud. Äh, rahvapartei, partei on palunud, et terrorismivastaste arute-, meetmete arutelu lõpuks võetakse vastu ka resolutsioon ja selle üle hääletatakse siis veebruarikuu esimesel täiskogul ja härra Gonzales Pons saab nüüd sõna sellel teemal. aitäh, president meie koda on vastu võtnud terve Äh, hulga resolutsioone Pariisi sündmuste teemal ja minu meelest äh, peaksime vastu võtma ka resolutsiooni terrorismivastase võitluse teemal. Äh, maailm tahab kuulda Euroopa häält terrorismivastase võitluse küsimuses. meie jaoks on oluline näidata, et me suudame saavutada kokkuleppe Äh, mitte ainult äh, osaleda siis äh, Pariisis meeleavaldusel, vaid et me saavutame kokkuleppe ka muudes olulistes küsimustes. sellises olulises küsimuses nagu terrorism ei saa parlament lihtsalt kõnelda, kõnelda ja mitte midagi teha. terrorismivastase resolutsiooni koostamine on oluline, me peame näitama, et me suudame kõik saavutada kokkulepet Äh, äh, väga oluline on, et me sisulisel küsimustel selle saavutame. kas keegi tahab toetada kõigepealt seda ettepanekut, härra Verhofstadt? aitäh, kõigepealt olen ma väga rahul sellega, et minu kolleeg Rahvapartei Äh, soovib kõnelda Pariisi rünnakutest ja meetmetest, mis tuleb rakendada, sest tahaksin meelde tuletada, et esimest konverentsil möödunud korral äh, rahvapartei ei ole veel vee-, ei olnud veel veendunud, et täna peaks üleüldse seda küsimust arutama, nii et, et mul on väga hea meel äh, selle meelemuutuse üle, selle seisukoha muutuse üle ja minu ettepanek on, et me tõesti töötaksime välja ühise parlamendi seisukoha enne kui toimub Euroopa Ülemkogu kaheteistkümnendal veebruaril. aitäh. kes on selle ettepaneku vastu, proua Zippel? aitäh, äh, esimees, president pärast Pariisi rünnakuid on sajad tuhanded Prantsuse kodanikud äh, avaldanud meelt demokraatia, vabada, äh, vabaduste toetuseks, arvamuse vabaduse ja teiste väärtuste toetuseks. eile äh, komisjonis ütles komisjon, et meil ei ole vaja üle, tegutsemisega üle kiirustada, meil on pigem probleeme olemasolevate meetmete rakendamisega jah, meil on vaja reageerida terrorismile, iseäranis sellisele terrorismile, mis äh, on sündinud meie enda riikidest, me peame äh, võitlema radikaliseerumise vastu, sest et need terroristid ei tule kuskilt väljaspoolt, nad tulevad meie liikmesriikidest, nad on meie kodanikud ja äh, see et seetõttu ma arvan, et me ei peaks praegu kiiresti midagi kokku kirjutama, me peaksime just hoolikalt mõtlema kogu meetmete paketile eh, ja siis võtma ühise seisukoha, nii et, et ei ole vaja kiirustada mingi resolutsiooniga, meil veebruaris aega on. kas oli antrag von Herrn Gonz-? nii et hääletame härra Bonsi ettepaneku poolt, kes on resolutsiooni poolt, palun andke märku kes on vastu? me peame kontrollima, äh, kus on minu kaart. niisiis äh, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud äh, kas kõik saalis viibijad on hääletanud? küsin veel kord, kas kõik kolleegid on hääletanud? kui nii, siis on hääletamine lõppenud. kakssada viis poolt, sada nelikümmend vastu, viisteist erapooletut. roheliste fraktsioon on palunud komisjoni asepresidendi eh, eh, selgitust Ukraina äh, konflikti eskaleerumise kohta ja Mariupoli rünnakute kohta. Nad tahavad, et see teema pannakse tänase äh, täiskogu päevakorda äh, enne üheminutisi sõnavõtte, nii et, et meie tänane täiskogu kestaks kuni kella üheksandil ja annan sõna proua Harmsile nüüd lugupeetud president, kallid kolleegid mina oma äh, fraktsiooni nimel olen äh, palunud, et ka ilma proua Mogherini kohalolekuta äh, me räägiksime tänasel täiskogul sündmustest Ida-Ukrainas ja Mariupolis ja oleme palunud, et tänast täiskogu pikendatakse ühe tunni võrra. ma ei ole seda teinud selleks, et me saaksime uuesti arutada seda, mida me viimasel Strasbourgi täiskogul otsustame ma olen teinud ettepaneku, sellepärast et mina leian, et on oluline just pärast neid kohutavaid arenguid Ida-Ukrainas väga selgelt mõista anda, et meie jälgime kõike, mis toimub, et me suhtume kõigesse tõsiselt, et meie poliitilise töö eesmärk on Ukrainat äh, toetada, meie eesmärk on vabadus ja julgeolek, äh, üritame seda uuesti jalule seada Äh, ning see viletsus, need surmad Ida-Ukrainas, need peavad lõppema äh, ja seetõttu äh, oleme me otsustanud, et oleks õige, et me seda teemat täna arutame, sellepärast et oleks ju hämmastav, kui kui meil tulevad uudised, näiteks uudised, mis tulevad Ateenast, et äh, selliseid asju arvestades me äh, peame suhtuma teistmoodi tulevikus Venemaasse. ma arvan, et Euroopa Parlament peab nõukogude ja äh, välisministrite kohtumise äh, taustal äh, selgelt mõista andma, et meie seisuko-, milline on meie seisukoht ja et me oleme, me nõuame, et välisministrid käituksid ühtselt ja solidaarselt ja kõnelejad üritatakse katkestada. mina olen alati toetanud julge-, palun, palun keskenduma ka ettepanekule, ütleb president Äh, nii, kas keegi tahab sõna võtta selle ettepaneku poolt? kas keegi tahab ettepaneku poolt sõna võtta? Äh, vastu tahab kõnelda kolleeg Breda, palun. aitäh, äh, president. meie ei ole nõus selle taotlusega, mille esitas meie kolleeg, meil on toimunud juba esmaspäeval välisasjade komisjonis selleteemaline arutelu Äh, kus oli kohal ka Ukraina esindaja Euroopa Liidu juures. me oleme juba äh, väljendanud oma seisukohta. ma arvan, et meil ei ole mitte midagi sellele lisada. ma olen aga nõus äh, sellega, mida kolleeg ütles Ateenas toimuva kohta, Ateena suhtumise kohta. meie jaoks oli selline lubamatu suhtumine täiesti ootamatu ning on täiesti lubamatu see, mida Tsipras teeb ja kuidas ta Putiniga sõbrustab, aitäh. hääletame nüüd selle ettepaneku üle. Äh, ettepanek oli siis panna päevakorda Ukraina teemaline arutelu. jah asjade arutamine läheb meil täna väga kiiresti. niisiis äh, proua äh, Harms tahtis, et me, et see arutelu tuleks siiski, kuigi kõrge esindaja ise sõna ei võta, vaid lihtsalt komisjon võtaks sõna siis äh, Ukraina konflikti eskaleerumise äh, teemal ja seega me pikendaksime tänast täiskogu kella üheksani. panen selle nüüd hääletusele, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? ettepanek on tagasi lükatud. jah, üsna selgelt tagasi lükatud, ei kontrolli. siin ei ole midagi kontrollida, selgelt lükati tagasi. niisiis, nüüd on päevakord kinnitatud